tänan, härra Higins. Äh, see kantakse protokolli sisse, kas on veel protseduurilisi küsimusi, palun? president, sama asi. ma tahan öelda, et ma hääletasin Venemaa resolutsiooni ettepaneku poolt